eilse koosoleku protokoll on äh, välja jagatud, kas kellelgi on selle kohta midagi öelda, näib, et ei ole, niisiis äh, see on kinnitatud